Hanno votato tutti? nii, kallid kolleegid. Allora dichiaro chiusa la votazione. Invito gli scrutatori. hääletamine on lõppenud ja nüüd ma paluksin, et R üks üks saali läheksid häälte lugejad, me praegu peatame istungi ja kui kell kõlab, siis olete tagasi oodatud, see on näha ka monitoridel.